rohkem mõju, kui me sõlmime lepingu või, või ilma lepinguta. Äh, kas te soovite seda lepingut või mitte? Teil on võimalus vastata, kolmkümmend sekundit. ma vastan inglise keeles, kui tohib. meie arvates sellest leppest ei olnud praegu mitte mingisugust abi, sest läbirääkimised ei ole kulgenud korralikult just nimelt inimõigustes ja selles mõttes tegelikult tuleks te-, käia seda teed, mis me esialgu parlamendina kinnitasime, ehk suruda läbi neid seadusi, mida me soo-, soovisime. Nemad ei ole midagi teinud, mida, mida meie nõudsime alguses, Jan Kušek siis ma räägin. aitäh, kolleeg Fidanza, üks minut. E e suur aitäh inimõiguste rikkumine on muidugi üks asi, kuid samuti me näeme, mida teeb see kokkulepe meie ettevõtetele ning äh, mis saab äh, meie mm, geograafilistest tähistest. riisisektor, äh, Itaalias on tootmine kõige suurem Euroopas ja ometigi Kambodža, Myanmari kokkuleppega seda sektorit juba rünnati me näeme, et sektorit ei kaitsta ning Kambodžaga äh, sõlmitud kokkuleppe tulemusena ikkagi ei parandata reis-, olukorda. Vietnami äh, riis on väga madala hinnaga, kvoodid kõrged ning äh, see ilmselgelt mõjutab negatiivselt meie sektorit, seega meie äh, delegatsioon ei saa toetada kokkulepet, välja arvatud juhul, kui lõpuks ometigi hakatakse kaitsma Euroopa-Itaalia riisi. aitäh, nüüd kolleeg Asima Kopoulu, üks minut suur aitäh. see lepe Euroopa ja Vietnami vahel on meie arvates äärmiselt hea, sellel on majanduslikke plusse meie kõikide jaoks. ma räägin siin näiteks tariifide tühistamisest, ma räägin turgude ava, avamisest teenusepakkujatele tekib juurdepääs ka riiklikele lepetele ja see on Kreeka jaoks kindlasti kasulik. me saame ravimeid eksportida ja samas im-, kaitsta äh, geograafilist ähm, äh, päritolu tähist näiteks feta juustu ja teiste oluliste toodete juures. kindlasti selle leppega on võimalik ka võidelda kliimamuudatuste vastu sellel on ka sümboolne väärtus praegu, kui meil on kaubandussõdu. Euroopa Liit demonstreerib sellega, et ähm, Euroopa Liit seisab ähm, selliste väärtuste eest, millel põhineb Euroopa Liit. aitäh, nüüd kolleeg Vint, üks minut. Er aitäh. Er ajal, mil vabadus ja demokraatia on surve all, on oluline, et Euroopa Liit avab uusi turge. meie oleme nüüd jätkusuutliku ning reeglitepõhise kaubanduse garandiks. seetõttu peaksime me toetama seda lepingut. see on üks, see on kõige põhjalikum kaubanduslepe, mis kunagi on olnud arengumaa ja Euroopa Liidu vahel Äh, Vietnamile tehti ILO poolt kaheksa soovitust, kaheksa, äh, kuus nendest on juba soovi-, äh, ratifitseeritud, demokraatia olukord paraneb, koosolekuõigus on juba tagatud, inimestel on õigus organiseeruda ning üheskoos võidelda, see on oluline. ning seda ei oleks juhtunud, kui meie ei oleks survet avaldanud täi-, kokkulepe ei ole täiuslik, aga täiuslikkust poliitikas ei olegi, pigem progress ning seeläbi saame me oma suhteid vaja lähendada. aitäh, nüüd üheks minutiks kolleeg Vintsi. proua president, härra volinik, kolleegid, ajalugu on näidanud, et vabad turud toovad kaasa julgeoleku ning jõukuse kasvu Äh, minu kodumaal äh, teeni-, äh, teenitakse ekspordist kümme eurot, kuus eurot kümnest, kuuskümmend protsenti ning see, ja meil on keeruline oma sotsiaalsüsteemi näiteks tugevdada ilma ekspordita. kokkulepe Vietnamiga on erakordne, sest kunagi pole kommunistliku tõusva riigiga sellist kokkulepet sõlmitud ning see avab ukse ka teistele sarnastele Euroopa standardite äh, rakendamine on oluline, siin on oluline ka oluline poliitiline mõõde, nimelt põhiõiguste kaitse. põhiõiguste öö, äh, olukorra hindamise mehhanism ning sanktsioonide võimalus on ka positiivne. Äh, härra Lange juba mainis, oluline on ka need tööõigusnormid, mis pea, peaksid olema öö, ratifitseeritud kahe tuhande kahekümnenda aasta jooksul see kokkulepe on oluline ka Euroopa e-, edu jaoks, meil on vaja edukat kaubanduspoliitikat äh, edendada ka edasiste kaubanduslepingute läbi. aitäh, järgmisena üheks minutiks kolleeg Kelly. volinik Hogan, raportöör ja teised tõid välja mitmed positiivsed küljed selle kokkuleppe juures nii Vietnami kui Euroopa Liidu jaoks loomulikult vabakaubanduslepingud toovad kaasa võidu mõlemale poolele. mina olen ASEAN-i regiooni alaline raportöör ning Singapuri Euroop- äh,, äh Rahvapartei variraportöör äh, ja seetõttu ma tervitan seda kokkulepet Vietnamiga. see on esimene tõeliselt põhjalik sarnane kokkulepe arengumaaga ning see on väga tähtis, sest üks asi on selliseid lepinguid sõlmida arenenud riikidega, aga teine asi eh, on seda teha arenguriikidega, nagu Vietnam, millest läbi saadame me tõeliselt positiivse signaali välja. Nendele, kes on vastu, ütlen ma, kas neid probleeme saab lahendada ilma sellise lepinguta, ma ütleksin, et ei. meie läbirääkimised ju jätkuvad Vietnamiga, kui leping jõustub. aitäh, järgmisena kolleeg Soida Alvares, üks minut aitäh, president volinik Hogan. vabakaubanduslepe Vietnamiga saadab välja olulise signaali nii Euroopa sees kui väljaspool. see äh, lükkab tagasi populistlikud äh, katsed äh, tõsta, ehitada tõkkeid vabakaubanduse ees ning Euroopa Liidu jaoks on ju vabakaubandus väga tähtis nii väljaspool kui Euroopa Liidu sees. tuhanded ettevõtted võidavad sellest, kui barjäärid langevad ning uued turud avanevad, samas kui mõned teised sulguvad. Hispaania puhul on see leping oluline näiteks lihasektori, oliiviõli ja veini, kangema alkoholi sektori jaoks mille puhul Hispaanias on ka palju öö, geograafilisi öö, päritolumärgiseid. samas on oluline, et keegi ei kannataks selle lepingu all. ma toetan seda öö, lepingut. kolleeg Sovko, aitäh! proua president, härra volinik, Vietnam on Kagu-Aasias meile oluline partner Nad on sellel aastal ASEAN-i äh, eesistujariik ning meil on oluline nendega suhteid arendada. see vabakaubanduslepe võimaldab meil astuda uus, uude faasi omavahelistes suhetes. Vietnami majandus kasvab kiiresti ning Vietnami ja Euroopa Liidu vahelise kaubanduse edendamine toob kasu ettevõtetele mõlemal pool. see on ka esimene samm Euroopa Liidu regionaalsetele vabakaubanduslepingute suunas näiteks Kagu-Aasia piirkonna jaoks. aga tihedamate kaubandussuhete kõrval peame me silma peal hoidma ka partnerriikide inimõiguste olukorral. surutakse alla näiteks seal usuvabadust läbi õigustiku ning järelevalve, kaubanduse kõrval peaksime me edendama ka usulist, usualast dialoogi. me ei peaks keskenduma ainult majandusele, vaid ka usuvabadusele, sest äh, see peaks olema üks oluline aspekt meie tulevastes suhetes, ma toetan seda lepet, aga ma ootan ka äh, veelgi tihedamaid suhteid, aitäh! järgmisena kolleeg Peentele üks minut austatud proua president, kolleegid, ma toetan Euroopa Liidu Vietnami vabakaubanduslepet, seeläbi loome me uusi töökohti nii Vietnamis kui Euroopa Liidus. see on hea areng, mis toob kaasa ka positiivseid, äh, äh, palju positiivset Vietnami inimestele meil on vaja selget õiguslikku raamistikku, dialoogi äh, raamistikku ning äh, järelevalvemehhanismi, äh, kus osalevad mõlema poole esindajad. me ei peaks rääkima ainult sellest kokkuleppest, vaid ka pressivabadusest, inimõigustest, Pariisi kliimaleppest, rohelise, roheleppest komisjon ning meie saadikutena oleme kohustatud seda äh, võt-, võtma seda kokkulepet kui eeskuju tulevastele sarnastele lepetele ning loodetavasti meie kod-, koda kasutab seda võimalust ka ära. aitäh! järgmisena kolleeg Pereira, üks minut. aitäh, proua president! härra volinik, kolleegid vabakaubandusleping Euroopa Liidu ja Vietnami vahel ei too kaasa mitte ainult majanduslikku kasu, vaid seeläbi jõustub ka uus tööõigus Vietnamis, on võimalus ning sellele peavad järgnema ka ametiühingu õigused. me peame, oleksime võinud olla veel ambitsioonikamad, mis puudutab ILO soovitusi näiteks sunnitöö kohta äh,, ning samuti peaksime rõhutama Pariisi kokkulepet. kliimaküsimus on kriitiline, meil on vähe aega, et midagi siin saavutada. aga see kokkulepe on hea eeskuju selleks, kuidas me saame ära kasutada oma kaubanduspoliitikat selleks, et edendada Euroopa Liidu väärtuseid. härra volinik, armsad kolleegid, Ühendkuningriik lahkus aga me oleme endiselt suur kaubandusjõud ning me peame seda võimalust ka ära kasutada, kasutama selleks, et edendada inimõigusi ning töövõtjate õigusi, ka keskkonnakaitset, aitäh! suur tänu, mul on seitse vaba mikrofoni sõnasoovi ning kõik saavad nendest ka sõna. esimesena kolleeg um, Daly. aitäh! president, selge on see, et ettevõtlus õitseb Vietnamis, seal on suur tegutsemisvõimalus, kasumivõimalus ning võimalus ka öö, ära kasutada sadat miljonit inimest. seetõttu ongi tehtud siin meie institutsioonides nii palju lobi erinevate ettevõtlusorganisatsioonide poolt ärge kujutage ette, et me teeme seda, seda siin inimeste, Vietnami inimeste hüvanguks, et toome nad välja vaesusest. me räägime lihtsalt jõukuse ülekandmisest äh, idast läände ning äh, õõnestame ka töökohtade äh, püsivust Euroopa Liidus ning kui nüüd küsitakse, et kuidas me saame, kas me saame olukorda parandada ilma sellise lepinguta, see on väga ülbe küsimus, kas te tõesti arvate, et Vietnami inimesed ise ei suudaks sealset olukorda parandada, kui te oleksite tõesti mures, siis te peaksite kuulama ametiühinguid, kes ütlevad, et me ei peaks ratifitseerima seda kokkulepet. järgmisena kolleeg Bilbao Barandika, üks minut suur aitäh! lugupeetud president, lugupeetud volinik, vabakaubanduslepped Euroopa Liidu poolt viimastel aastatel on osutunud üheks kõige tõhusamaks vahendiks, mille kaudu meie standardeid, muuhulgas inimõiguste standardeid maailmas levitada. Euroopa Liit kindlasti seega lisab väärtust, demonstreerib, et me oleme maailmas tegija. selles leppes ei ole tegelikult ära unustatud mingisuguseid tegureid, seal on äh, kaitsemeetmed näiteks meie tootjatele, muuhulgas kalatoodete tootjatele ette nähtud nende õiguste tagamiseks niikaua, kuni ILO kaart, kollane kaart Vietnami vastu on jõus, nõuab Euroopa Liit jätkuvalt nende eh, standardite järgimist. aitäh, aitäh, kolleeg Areno. suur aitäh liberaalse vabakaubanduse kokkuleppe sõlmimine mm, autoritaarse kommunistliku režiimiga, mis eh, eirab inimõigusi ja on täiesti ebareaalne. ma olen eh, sürrealismi riigist Belgiast Äh, ma usun, et siin me võiksime lausa kuldse palmi oksa saada, aga mm, jah, tegelikult oleks võinud paremat äh, tulemust äh, püüd-, püüelda. miks me ei kata siin kestliku arengu peatükki, kui me räägime keskkonna ning sotsiaalsetest õigustest, miks ei ole enam sanktsioonidega äh, siduvat mehhanismi? sellised muudatused on võimalikud, aga selleks on vaja poliitilist tahet, härra volinik äh,, Teie ja meie peame endale jätma aega selle kokkuleppe muutmiseks, nagu ISDF-iga omal ajal parlamendis kõik olid nõus, et tulemus oli hea, me võitlesime, sellest sai uus kokkulepe. nüüd muutkem kestlik areng samuti siduvaks peatükiks sellest kokkuleppest koos sanktsioonidega. aitäh. kolleeg Wallace. järgmine kolleeg Wallace suur aitäh, president, lugupeetud volinik. Te rääkisite meile, et Vietnamis on murekohaks inimõigused. aga öelge mulle ausalt, millal enne on inimõigused ähm, olnud probleemiks meie ärisuhetes Iisraeli ja Sa-, Saudi Araabiga näiteks? me oleme äh, ju koostööd teinud, nendest lepetest ei ole mingisugust kasu nendele piirkondadele, need vaesestavad väikepõllumehi, vietnamlased sellest kasu ei saa, VKE-d, suurärid küll. probleem nende leppedega on selles, et need garanteerivad õigused välisinvestoritele ja hargmaistele ettevõtetele aga seal ei ole ette nähtud mingisuguseid sanktsioone, kui ei täideta näiteks keskkonna või sotsiaalstandardeid. mis kasu sellest kõigest on? kas see on Pariisi leppega kooskõlas? null on seal ju. Oh, aitäh, järgmisena tuleb Kanjas. suur aitäh, president teadmatus ei ole mitte mingisugune ettekääne või, või vabandus taoliste asjade puhul. meil ei pe-, ole vaja ilmselgelt selgitada. kolmeteistkümne miljardi euro väärtuses on importi Vietnamist, nii et see on täiesti tõsiseltvõetav number ja on vaja, et järgitakse standardeid siin leppes on paika pandud standardid, mida on kohustus järgida, näiteks keskkonnastandardid. ma ei tea, kas mõned inimesed soovivad äh, maailma parandada mingisuguste avaldustega, näiteks keskkonnateemaliste avaldustega. hääli võib sellega võita, aga inimeste elu maailma mitte mingisuguses kohas see kõnedega paremaks ei muuda. siin on kirjas kohustused, me peame muidugi äh, nende kohustuste täitmist järgima. aga, aga ekstremistlikud avaldused, nende eesmärgiks on pigem hääli võita, kui parandada sotsiaalseid ja muid õigusi. järgmine kolleeg Šunkar. suur aitäh, president. mina olen vabakaubanduse pooldaja ja sellepärast ma ka toetan selle lepingu sõlmimist. üks mure mul siiski on. ja küsimus volinikule. me peame nimelt eeldama, et import Euroopa Liitu, tähendab Vietnamist toidukaupade import Euroopa Liitu suureneb. praegu on see neljandal või viiendal kohal, aga tulevikus saab olema märksa suurem. kas Euroopa Liit on valmis neid toidukaupu kontrollima, nende kvaliteeti kontrollima, kas siin ei teki mingisugust smugeldamist või smugeldamise ohtu või seda ohtu, et madala kvaliteetseid tooteid hakatakse varjatult sisse tooma Euroopa Liitu. aitäh ja lõpetuseks kolleeg Scholz. aitäh, proua president. kui vaatame kahekümnenda sajandi teist poolt, siis näeme me seal Vietnami sõda, Agent Orange'it ning see on toonud kaasa ka tõsise mõju majandusarengule Vietnamis me äh, peame kaasa aitma, aitama üleüldisele äh, majandusarengule ning keskkonna oru-, olukorra parandamisele üle maailma, me oleksime seetõttu äh, kau-, kaubakaubanduslepingu asemel sõlmima Vietnamiga koostöölepingu, et me saaksime kliimamuutusega üheskoos tegeleda, ma tervitan seda, mida Vietnam on teinud ILO soovituste ellurakendamisel ning öö, ma tervitan seda kasu, mida ametiühingud seal on sellest saanud. ning seetõttu toetan ma ka Euroopa Ametiühingu Kongressi otsust, millega lükatakse tagasi selline kokkulepe. aitäh, järgmisena saab sõna volinik Hogan. Uh, suur aitäh, ma tahaksin kõigepealt tänada parlamenti sõnavõttude eest, ma tahaksin tänada ka kõiki neid, kes Euroopa Liidu Vietnami läbirääkimistesse kaasatud olnud, härra Langeni eh, komisjonist, härra Bourgeois raportööri ning kõiki variraportööre, kes on olnud seotud sellega nelja komisjoni esimehed, kes on olnud otseselt seotud, äh, väärivad ka minupoolset tänu, samuti tahaksin tänada volinik Malmströmi ning äh, DigiTrade'i aastaid kestnud äh, toetuse eest selle kokkuleppe sõlmimisel. nagu öeldud, tegemist on esimese kaubanduskokkuleppega selle parlamendi ajal ja loodetavasti saab see teie heakskiidu, nii et meie ettevõtted, eriti VKE-d, saaksid ära kasutada seda potentsiaali ning äh, kasvu ning äh, kasvust kasu saada. tegemist on tugeva äh, signaaliga ka Euroopa Liidu poolt, me toetame väärtustel ning reeglitel põhinevat ausat vabakaubandust. ma nõustun paljudega teist, et on teemasid, mis vajavad veel lahendamist ning mis nõuavad meie pidevat tähelepanu ning seda, et Vietnam oma lubadusi täidaks ma olen sellest täielikult teadlik, aga jah, mõningad spetsiifilisemad küsimused. tihtilugu kaubandus seotakse juurdepääsuga turule ning vastastikuse põhimõttega härra Juncker, Juncker mainis muuhulgas ka äh, toiduainete valdkonda. siin on meil erinevad ofensiivsed huvid, äh, vein, õlu, loomaliha, muu, kuid samuti on mõned tundlikumad teemad nagu äh, Äh, riis, äh, tuunikala ja muu. esimest korda on meil vabakaubanduskokkulepe, kus on ka kaitseklauslid äh, meie kaitsemärgiste osas, muuhulgas ka Vietnam peab meid kohtlema kui ühte ühikut samuti need sada kuuskümmend üheksa geograafilist äh, tähist äh, leiavad äh, kaitsmist. DSD osas on väga oluliseks samuti see, mis me oleme suutnud ära teha. Vietnam on heaks näiteks sellest, kuidas pingutatakse isegi sellel ajal, kui kokkulepet alles jõustatakse, me näeme, milliseid edusamme siin on saavutatud, seega ähm, see surve, mis me oleme avaldanud, kannab vilja. kuid samuti me näeme, et läbi nõuanderühmade kuhu on olnud kaasatud kodanikuühiskond, ettevõtted, vabaühendused. ka läbi selle oleme me mm, kaasa aidanud kokkuleppele rakendamisel ning see on väga oluline. see on ka põhjuseks, miks meil on olemas ka vastav ametnik, kes äh, on selle eest vastutav ning uus kohus äh, tööõiguste valdkonnas äh, muuhulgas hoiab silma peal ka mm, kogunemisvabadusel ning muud seega me näeme, et tegelikult Vietnam on hakanud juba meie soovitusi ellu viima, neil on olemas ka tegevuskava aastani kaks tuhat kakskümmend üks ning üheks aspektiks on see, et eh, tehtav peab olema kooskõlas ka kõikide muude aspektidega, muuhulgas eh, kriminaalkohtu ning ka äh, äh, ülejäänud kohtusüsteemiga. Jaapani puhul me näeme, äh, olid meil samad alused, nii et kui me Vietnami puhul sama teeme, siis see on päris heaks tulemuseks. kodanikuühiskonna esindajad samuti on edastanud meile mm, oma tegevuskava, siin mainiti lastetööjõudu, nelikümmend protsenti on see vähenenud võrreldes aastaks kaks tuhat kaksteist ning samuti on uus töökava väljatöötamisel järgnevaks perioodiks alates aastast kaks tuhat kakskümmend üks. siin mainiti põhjendatult ka inimõigusi, see on endiselt murettekitav valdkond äh, suhetes Vietnamiga, aga me peame arvestama, kust see riik tuleb. me näeme ka siin kahekümne viie viimase aasta jooksul äh, olulisi edusamme. inimõigused on meie jaoks äh, väga olulised meie jaoks ning siin on ka see meetmed, mis võimaldavad sanktsioone siis ning lepingut peatada, kui inimõigustest kinni peeta. meil toimub ka iga-aastane inimõiguste dialoog järgnenud nädalal Hanois näiteks ma tean, et siin on ka erimeelsusi selle kokkuleppe osas, aga ma olen veendunud, et tegemist on hea platvormiga äh, selleks, et edasi liikuda neis küsimustes Vietnami ühiskonna ning valitsusega. paljud Vietnami vabaühendused ise on ütelnud, et selle kokkuleppe äh, allkirjastamine äh, annab rohkem ruumi kodanikuühiskonnale tegutsemiseks. Euroopa Liit muidugi tunneb muret ka poliitvangide äh, olukorra pärast ning äh, teiste isikute olukorra üle, äh, mis on murettekitav. me üritame tagada omalt poolt seda, et Euroopa Liidu delegatsioon nõuab pidevalt nende vabastamist, kuid samuti me viibime kohal mm, kohtuprotsessidel, külastame nende perekondi ja nii edasi. seega äh, IBA ja EFTA on vahenditeks tagamaks, et need küsimused äh, ei leiaks ignoreerimist, vaid oleks pidevalt arutelul. see, kui meil sellist kokkulepet ei oleks, siis meil oleks üldse mingeid võimalusi äh, toetada Vietnami ning aadete reforme läbi viia. muidugi mõistame avaldama Vietnami äh, survet edasi liikumaks ka teistes valdkondades, hoolimata sellest, et nende valitsus alati meiega mm, kõiges ühel nõul ei ole keskkond, jah, muidugi mõista, Vietnam on üht, üheks riigiks, kus äh, kannatakse kõige rohkem kliimamuutustele, ilmselgelt on nad huvitatud Pariisi kokkuleppe ellurakendamist. ning äh, kaubanduse ning kestliku arengu peatükis on seda ka konkreetselt mainitud. nagu teised partneridki, nii ka nemad peavad äh, siduvalt seda ellu rakendama tegemist on järjekordselt ühe näitega sellest, et me pakume raamistikku ja me saame seda raamistikku ellu rakendada läbi selle ähm, vabakaubandusleppe. Vietnam on samuti sõlminud vabatahtliku ähm, kokkuleppe metsanduse valdkonnas äh, juunist kaks tuhat üheksateist ning see partnerluskokkulepe tagab selle, et kõik äh, metsatooted, mis Euroopa Liitu imporditakse Vietnamist, äh, peavad olema seaduspärased. see on väga oluline, sellepärast et nemad impordivad äh, puidutooteid kaheksakümnesse riiki, muuhulgas ka sellistest riikidest nagu Kambodža. Vietnam äh, töötab praegu selle mm, Äh, uue mehhanismi ellurakendamise nimel, muuhulgas erinevate lubade väljastamise nimel, nii et me leiame, et selline edu siin valdkonnas on, on tegelikult selle tulemuseks, et me oleme suutnud kaasata kõik osapooled avatud läbirääkimistesse, me oleme suutnud saavutada positiivse vastuse ja muidugi peame edasi pingutama veel, et lõpliku eesmärkideni jõuda ning lõpetuseks äh, vaidluste lahendamissüsteem äh, investeerimiskokkulepe muuhulgas sisaldab kõige kaasaegsemad kaitsemehhanismi üldse, muuhulgas vaidluste lahendamiseks eh, vastavalt eh, meie ISDS eh, mehhanismile. nii et kõik need süsteemid on sisse arvatud ka IBAS-e Vietnamiga järjekordse sammuga on siin tegemist selleks, et Äh, luues siis mitmepoolne investeeringute ohus. lõpetuseks ma tahaksin ütelda, et kui me toetame hääletusel seda kokkulepet, siis toetame seeläbi kokkulepet, mis annab meile poliitilist ning institutsionaalset mõju äh, ning äh, loob ka piisavad raamistikud selleks, et mõjutada keskkonda, inimõigusi Vietnamis seega see kokkulepe võimaldab Euroopa Liidule ja Vietnamile koos ühes poliitilises struktuuris edasi liikuda e, ühiste eesmärkide poole neis valdkondades, mida ma siinkohal mainisin. ma tean, et paljud neist küsimustest on olnud murettekitavad e, olnud juba aastaid, nüüd on meil struktureeritud viis e, edasi töötada selles, neis valdkondades teha seda äh, koos Vietnami rahvaga, nii et ma loodan, et parlament saab ka kõnealuslepingut toetada. aitäh ja nüüd lõpetuseks raportöör kolleeg Bourgeois. <clears throat> suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik. debati lõpu, lõpetuseks ma sooviksin tegelikult alustuseks tänada kolleege ta komisjonist variraportööre ja samuti ka Jan Zaheldit, oma eelkäijat. ning samuti sooviksin tänada volinik Hoganit hea koostöö eest. väga õige on alla kriipsutada seda, kui oluline see lepe on ja ma olen täiesti nõus teie lõppjäreldusega, härra volinik, ja ma panin tähele, seda, mida te ütlesite, et te olete väga pühendunud selle eest hoolitsema, et kõik selle leppe asjad saaksid ellu viidud. Komi- ja et komisjon on ähm, valmis ka Vietnamit toetama reformide protsessis. vajadusel andma ka rahalist ja tehnilist abi selleks, et eesmärgid saaksid saavutatud kallid kolleegid, suur tänu teie väga väärtuslike sõit-, sõnavõttude eest. enamik muresid, mida te tõstatasite siin, olid ka minu mured. aga minu meelest me oleme enamike muredega piisavalt tegelenud oma eeltöö ajal. mina arvan, et nendest lepetest on kasu, need on tulemuslik vahend, millega edendada fundamentaalseid väärtusi ja garanteerida võrdsemad tegutsemistingimused. Vietnam on vastu võtnud terve rea olulisi meetmeid ja ma olen selles mõttes teiega nõus, härra Lange, et ähm, parlament on andnud selge sõnumi, mul on hea meel, et äh, läbirääkimiste ajal, selle debati ajal ja minu enda suhtlemise ajal Vietnami valitsus on demonstreerinud selget poliitilist tahet ära teha tähtsad asjad. Euroopa Parlament kindlasti jälgib väga tähelepanelikult kõike seda, mida teevad öö, ähm, asjaosalised selles sise nõustamisrühmas ja samuti soovime ka tugevdada poliitilist dialoogi Vietnami kolleegidega, täpsemalt ühise parlamentaarse koostöö raamistiku kaudu. me sooviksime oma kolleege kaasata sellesse iga-aastasesse inimõiguste dialoogi. kallid kolleegid, Vietnam on riik, mis on muutumises. mina arvan, et nendest lepetest on kasu. Need aitavad parandada heaolu, aitavad tõsta elatustaset ja inimõiguste olukorda. Euroopa Liidul on seda vaja selleks, et Vietnamis toimuksid positiivsed asjad ja sellepärast ma sooviksin üles kutsuda absoluutselt kõiki saadikuid hääletada homme mõlema leppe poolt niimoodi, et Euroopa Liidul saaks olla võimalus ähm, asuda oma rolli juurde selle regiooni geopoliitilise äh, mõjutajana ja samuti usaldusväärse partnerina Vietnami jaoks. aitäh raportöörile, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme ning istung on peatatud kella kolmeni